lõppenud ja homme toimub hääletus. nüüd järgmine küsimus meie päevakorras on suuliselt vastatav küsimus, mis puudutab Euroopa Liidu suhteid Mongooliaga. ja ma annan sõna kõigepealt autorile, Härta Bartolotsile viieks minutiks. Signor commissario, onorevoli colleghi, grazie signor president. volinik, kallid kolleegid, proua president delegatsioon, mis tegeleb Kesk-Aasiaga ja sealhulgas ka Mongooliaga suhetega, äh, külastas Mongooliat kolm nädalat tagasi, mina olen selle delegatsiooni eesotsas. tegemist oli Euroopa Liidu mm, parla-, Euroopa Parlamendi ja Mongoolia parlamendi kaheksanda kohtumisega ja väga huvitav oli see kohtumine, sest Mongoolia on riik, mida tasub paremini tunda ja Euroopa Parlamendil ei ole palju võimalusi selle riigiga ju tegeleda. aga see riik tõesti pälvib tähelepanu, seal on mitmeparteiline parlamendisüsteem, võimude lahususe põhimõtet järgitakse, ehm, avalikkus on vaba ning hästi on kaitstud ka inimõigused võrreldes teiste riikidega selles piirkonnas tegemist on riigiga, kellel tõesti on arenguprobleemid. raske on keskkonna olukord ning ka kõrbestumine on probleemiks. kõrb tungib peale. ning erakorralised kliimatingimused neil on väga palju igasuguseid maavarasid, vask ja kuld ja muudki. ja need maavarad võivad tulevikus suurt tulu sellele riigile tuua. ja kõigil nendel põhjustel on minu arvates tähtis anda õige signaal Mongooliale, kes on praegu tähtsas arenguetapis demokraatia, õigusriigi põhimõtete veelgi suurem kindlustamine on neil aktuaalne. me peame julgustama Mongooliat Eh, looma tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. on vaja julgustada Mongooliat võtma üle meie normid, eh, tööstuslikud normid ja liikuma turumajanduse suunas ning ka tihedamate kaubandussuhete suunas. see kõik on võimalik, kui eksisteerib õiguskindlus ning tõesti ollakse kindlad, et õigusriik areneb edasi. ja selle kõige taustal partnerlus- ja koostööleping, mida praegu Euroopa Liit ja Mongoolia on sõlmimas. selles kontekstis tõesti see leping on otsustava tähtsusega. ja just sellepärast ma koos paljude kolleegidega, neid oli nelikümmend viis, esitasingi küsimuse Euroopa Komisjonile. palun andke rohkem informatsiooni eh, selle lepingu sisu kohta ning öelge ka, millal võidakse see leping ratifitseerida. leping on juba parafeeritud, ma tuletan teile meelde, aga allkirjastamine on blokeeritud juba mõnda aega olnud, eh, vist sellepärast, et üks liikmesriik on kahtluse alla seadnud teatud sätete õigusliku aluse. lisaks sellele me tahaksime komisjonilt ka kuulda, eh, kuidas oleks Euroopa Liidu delegatsiooni loomisega Ulaanbaatoris lähitulevikus? Eh, selline algatus oleks tubliks panuseks süvendamaks meie koostööd nii poliitilisel kui ka majanduslikul tasandil. ma tänan, nüüd eh, komisjoni nimel saab sõna volinik Füüle. Thank you very much uh,, madam president uh.... <laughs> ma tänan, proua president eh, parlamentidevahelise delegatsiooni esimees härra Bartolotsi. lugupeetud saadikud, mul on hea meel olla teie ees eh, praegu, kus te arutate Euroopa Liidu suhteid Mongooliaga. see on äärmiselt aktuaalne teema praegu, sest tegemist on üheksateistkümnenda suuruselt eh, maailma riigiga ja Mongoolia on ju ristteel eh, Hiina ja Venemaa vahel ja need on väga kiiresti arenevad turud. tegemist on tormiliselt areneva mm, rahvaga, kellel on väga öö, öö, Eh, uhke ajalugu ja traditsioonid ning ma tahaksin eh, õnnitleda Mongooliat ka rahumeelsete valimiste eest. tõesti, eh, Mongoolia on teel poliitilise pluralismi suunas. Euroopa Liit tervitab eriti monatooriumi, mis on Mongoolia presidendi avaldusega kehtestatud surmanuhtlusele nagu Mongoolia soovis, Euroopa Liit on valmis jagama Mongooliaga oma kogemusi, eriti meie põhimõtete, normide ja standardite vallas ja Mongoolia äh, on pilootriigina äh, meil äh, demokraat ja toetamise programmi arvatud, nii et me anname neile rohkem tehnilist tuge selles vallas. ja tõesti, äh, Mongoolia demokraatliku liikumise sajas aastapäev on midagi, mille puhul neid tasub ka õnnitleda. ja nüüd ma tuleksin äh, Mongoolia majanduse arengu väljavaadete juurde. Mongoolia on praegu majandusarengus ristteel pastoraalselt, nomaadiliselt ühiskonnalt minnakse üle maavarade põhisele majandusele. tohutud maavarad sõna-sõnalt pakuvad kuldse võimaluse eh, Mongooliale, eh, võimaluse luua heaolu ja küllust oma rahvale. me loodame, et need praegu kasutamata maavarad tõesti osutuvad õnnistuseks ja mitte eh, nuhtluseks, nagu on mõnede riikide puhul paraku olnud. rahvusvaheliste suhete vallas me hindame seda, et Mongoolia äh, relvajõud äh, osalevad äh, ÜRO rahutagamismissioonides paljudes kohtades maailmas, Sierra Leones, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Sudaanis, Lääne-Saharas, Tšaadis ja ma tahaksin rõhutada, et Mongoolia jõupingutused aitamaks stabiliseerida olukorda Afganistanis on väga kõrgelt hinnatud. nüüd, mis puudutab Mongoolia suhteid Euroopa Liiduga, siis mul on suur heameel selle üle, et partnerlus ja koostöö leping, mis asendab üheksakümne kolmanda aasta kaubandus- ja koostöölepingu Äh, arutati läbi ja lepiti kokku aasta tagasi ning parafeeriti kahekümnendal detsembril kaks tuhat kümme Ulaanbaatoris. see leping tõepoolest avab strateegilise peatüki nüüd meie suhetes. Äh, välispoliitika kõrge esindaja ja asepresident Ashton tervitas seda partnerlus- ja koostöölepingut kui veel ühte äh, Mm, sammu süvendatud poliitilise ja majandusliku äh, kaasamise poole. Äh, Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide süve, tugevamate suhete poole Mongooliaga ja nendes suhetes me oleme võrdsed partnerid, tegemaks koostööd väga paljudes küsimustes. Äh, võitlus terrorismi vastu, inimõiguste edendamine kaubandus ja investeeringud peatähtsates valdkondades nagu tooraine. kui teksti on liikmesriigid heaks kiitnud, eh, siis me kutsume Mongoolia peaministri siia Brüsselisse, et ta koos eh, nõukogu ees, eesistuja presidendi ja eh, proua Ashtoniga tuleks ja allkirjastaks selle lepingu. Euroopa Liidu delegatsiooni avamine Ulaanbaatoris on üks võimalus. Eh, välisteenistus praegu analüüsib seda, eh, millised on Euroopa Liidu delegatsioonide esindused erinevates maailma paikades ja ma usun, et on võimalik ka personaalsed ja rahalised probleemid lahendada ja tõesti täiemahuline Euroopa Liidu esindus Ulaanbaatoris avada. ma tänan teid väga tähelepanu eest ning hea meelega nüüd kuulan teie kommentaare, sõnavõtte. aitäh fraktsioonide nimel kõigepealt äh, härra Mikulašik Rahvapartei poolt, kaks minutit. suur tänu, president, volinik Füüle, kolleegid Euroopa Liidu ja Mongoolia suhted viimase paari aastakümne jooksul on arenenud positiivselt. järk-järgult on liigutud demokratiseerumise ja moderniseerimise suunas Mongoolias. suurem koostöö Euroopa Liiduga sõltub äh, usaldusväärsuse kasvust Mongoolia poliitilise režiimi suhtes ja inimõigustest kinnipidamise ja õigusriigi põhimõtete tagatiste loomist ning ka korruptsiooni kaotamist avalikus sektoris. turumajanduse suunas liikumisega peaksid kaasas käima ümberstruktureerimisreformid nii äriõiguses kui investeerimisõiguses, nii avalikus kui erasektoris. tuleks vältida domineeriva seisundi kuritarvitamist era- või riigiettevõtete poolt teiste ettevõtete või tarbijate arvelt. me usume, et reformid aitavad parandada rahva heaolu, kes eh, eriti maapiirkondades sõltuvad praegu väga tugevalt põllumajandusest. kokkuvõttes tahaksin ära märkida, kallid kolleegid, et me võime kinnitada eh, seda, mida ütles ka volinik Füüle, et eh, luua Euroopa Liidu alaline delegatsioon Mongoolias. see aitab tugevdada meievahelisi suhteid, isegi kui jätta kõrvale asjaolu, et tegemist on väga suure maavarade allikaga, asub ka see riik väga strateegilises äh, positsioonis geopoliitiliselt. nii et seepärast suhted vajavad paremat äh, arendamist. Ojuland äh, ALDE fraktsiooni nimel kaks minutit. Mongoolia on rikas maavarade poolest nagu vask, süsi, volfram, tina, kuld ja see muudab ta äärmiselt atraktiivseks majanduspartneriks aga majandushuvide edendamisel peaksime samuti kasutama võimalust rakendada tingimuslikkust selleks, et julgustada Mongooliat läbi viima vajalikke reforme. praegu on tõsiseid probleeme korruptsiooni, heade haldustavade puudumise ja rahvusvahelise koostöö puudulikkusega. samuti eh, on probleeme maavaradega, praegu kasutatakse maavarasid paljude välisettevõtete poolt ja seda ka Mongoolia valitsuse enda mahitusel. see on viinud olukorrani, kus Mongoolia rahvas tegelikult ei saa riigi ressurssidest mingit kasu. inimesed peavad töötama väga halbades tingimustes, näiteks ähm, kulla kaevandamisel elahõbeda abil. elahõbeda aurud eh, kahjustavad parandamatult inimeste tervist, aga mitte ainult seda. on palju lapsi Mongoolias, kes sünnivad deformatsioonidega ja parandamatute haigustega, mis ongi põhjustatud sellest, et vanemad peavad töötama eh, ebasobivates töötingimustes. Mongoolia majandus seisab silmitsi väljakutsetega mis on seotud ekspordimaksude ja impordikeeldudega Venemaa ja Hiina poolt, äh, karjakasvatus moodustab kaheksakümmend protsenti Mongoolia põllumajandustoodangust, aga liha ei saa eksportida, sest ei ole piisavalt äh, vahendeid kvaliteedi kontrolliks kui me tahame jätkata partnerlus- ja koostöölepingut, siis me peaksime aitama Mongoolial üle saada probleemidest, mis seisavad tema ees nii sotsiaalselt, majanduslikult kui ka ökoloogiliselt. aitäh, edasi sõltumatu parlamendiliige Kovatš, üks minut. aitäh, ka mina osalesin Ulan-Baatari missioonil kolm nädalat tagasi, see oli meie kaheksas kohtumine ja selle kohtumise jooksul oli mul võimalus tutvuda riigi poliitilise struktuuriga, ühiskonnaga mm, ja näha, kuidas asjad järjest demokraatlikumaks on muutumas. päris palju edasiminekud on olnud inimõiguste vallas, meil oli kohtumisi ka kodanikuühiskonna esindajatega ja nemad ütlesid meile, et Mongoolia valitsus on võtnud meetmeid meet seoses meediavabadusega ja need on tervitatavad. partners ja koostööleping on äärmiselt oluline, me räägime Euroopa standarditest Mongoolias ja ka tehnilistest büroodest, millest võib saada Euroopa Liidu delegatsioon Mongoolias tulevikus see on kõik äärmiselt tähtis, kui me tahame kahe riigi vahelisi suhteid parandada. aitäh, nüüd üksikkõnelejad ja kõigepealt härra Zeller, kaks minutit. suur tänu, president, kolleegid, ma olen väga tänulik härra Portolotsile selle algatuse eest korraldada arutelu Euroopa Parlamendis selle endise Nõukogude stiilist riigiga on tegeletud erineval moel äh, ja Mongoolia puhul võib öelda, et äh, erinevalt teistest endistest äh, liiduvabariikidest on ta vahel ära unustatud. Mongoolia hakkas demokratiseeruma suhteliselt vara võrreldes mitmete teistega aga demokraatiat äh, selles regioonis ei saa muidugi võtta iseenesestmõistetavalt. aastaid on äh, püütud vastu võtta õigusakte korruptsiooniga tegelemiseks, surmanutlus kaks tuhat kümme keelustati, tegemist on suure riigiga, kus äh, klimaatilised tingimused on väga mitmekesised riik on muutumas, aga paljud inimesed elavad endiselt äh, nomaadi elu. kaevandustööstus on äärmiselt äh, tähtis riigis, aga energiaküsimused vajavad lahendamist ja palju probleeme on suhetes Venemaa ja Hiinaga demokratiseerumine on väga tähtis protsess. riik vajab toetust mitte üksnes abiprogrammide kujul, vaid ka Euroopa Liidu esindatuse kaudu, mis näitaks, et Euroopa Liit ei suhtu passiivselt nende riigi teemadesse Äh, äh, härra Rinaldi, üks minut. delegatsiooni avamist Ulan Baatris ei saa lihtsalt edasi äh, lükata aga peale partnerluskokkulepe, me kõik oleme teadlikud selle riigi maavaradest ja oleme teadlikud ka sotsiaalsest ebaõiglusest, mis seal valitseb. ma tahaksin küsida komisjonilt, kuidas ta näeb Mongooliat geostrateegilisest seisukohast? mõned Kesk-Aasiast Aasia strateegia aspektid võivad kehtida ka Mongoolia suhtes, arvestades teatud ühist äh, kultuurilist komponenti. see on OSCE vaatlejariik praegu ja ma tahaksin teada, kas Euroopa Liit kavatseb äh, aidata ähm, Mongoolial saada täisliikmeks OSCE-s, arvestades, et äh, Euroopa Liidu Mongoolia kultuurisuhted on väga vanad nüüd vaba mikrofon ja kõigepealt ähm, proua Pasescu. suur tänu, proua president, härra volinik, tahaksin kõigepealt äh, härra Bartolotsit äh, õnnitleda selle algatuse puhul. Euroopa Liidu Mongoolia suhteid tuleb läbi vaadata kohta, pidades silmas partnerlus- ja koostöölepet, sest see aitaks meievahelisi suhteid parendada ja julgustada majandusreforme. Mongoolial on oluline energia- ja kaubanduspotentsiaal. tänaseni on Mongoolia suhted Euroopa Liiduga põhinenud ainult tuhande üheksasaja üheksakümne kolmanda aasta kaubandusleppel, sellepärast on meil olnud ainult väga vähe kaubandussuhteid nendega kultuurilisest aspektist on väga keeruline korraldada näiteks üliõpilaste vahetust, näiteks Erasmus programmi laiendamine Mongooliale aitaks seda koostöö aspekti laiendada, ma arvan, et on väga oluline ka saata Mongooliasse Euroopa Liidu delegatsioon, et paremini meie tegevust seal koordineerida. ja see aitaks ka paremini rakendada meie leppeid. tõepoolest me peame äh, vaatama tõele näkku, Hiina ettevõtted on kaasatud maavarade kaevandamisse Mongoolias ja küsimus on ka söetranspordis, mis põhjustab probleemi mongoollased on meelt avaldanud selle koha pealt. me mäletame, mis juhtus tiibetlastega kahe tuhande kaheksandal aastal ja teisi ülestõuse. ma arvan, et küsimus on eetilises konfliktis ja see äh, peab, äh, see puudutab põhiliselt Hiinat. ma eeldan, et Mongoolia konflikt võib halveneda ma arvan, et me peame sekkuma, et parandada vähemuste olukorda Hiin-, Hiin-, Mongoolias. Thank you uh,, thank you uh,, uh, uh madam president uh.... suur tänu, proua president. tahaksin tänada lugupeetud parlamendi liikmeid Mongoolia sõnavõttude eest meie suhted selle üha olulisemaks muutuva partneriga on tõesti väga tähtsad ja tahaksin siin vastata paarile küsimusele, mis mõttevahetuse käigus kerkisid. kõigepealt, äh, proua president, tahaksin öelda, et äh, partnerluse koostöölepe katab koostööd neljas põhilises valdkonnas, põhiliselt normid ja standardid, siis säästev areng, siia kuulub ka keskkonnaalane ja sotsiaalne areng, kolmandaks kaubandus ja investeeringud, siin keskendutakse just toormaterjalidele ja viimaseks ähm, vabaduse ja õigluse ruum, mis puudutab ka rändeküsimusi nüüd on tekst esitatud Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes peavad äh, sellele alla kirjutama. Ühendkuningriik vaatab nende opt-in võimalust läbi, mis puudutab juriidilisi, äh, juriidilist aspekti. mina tahaksin viidates sellele, et see menetlus võib venida Ühendkuningriigis ja see võib viia allkirjastamiseni septembris, kui toimub järgmine Euroopa Liidu Mongoolia ühiskomitee kohtumine. kuigi me asume üksteisest väga kaugel ja meie poliitilised süsteemid on olnud väga erinevad läbi ajaloo. jagame siiski tolerantsuse, avatuse ja võrdsuse traditsioone. püüdes tugevdada partnerluslepet, oleme nende kolmandaks naabriks. mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ja lõpetuseks tahaksin tulla veel ühe küsimuse juurde. OSCE, homme toimub erikohtumine Viinis. OSCE erinõukoguga ja Mongoolia välis- ja kaubandusminister on seal kohal ja mul on ka vastav sõnavõtt siin ees ja võin öelda, et me kavatseme tervitada Mongoolia püüet arendada koostööd OSCE-ga, kuid edasise suhtes peame ootama homseni. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, kohustustest kinni pidades on Mongoolial suur potentsiaal olla piirkonnas teistele heaks eeskujuks, suur tänu! suur tänu, härra volinik, nüüd on debatt lõppenud, olen saanud ECR-i fraktsioonilt palve komisjoni liikmete määramiseks ja äh, kui mingisuguseid märkusi ei ole, siis see on vastu võetud